liikmeid ning äh, selle kohta märge ka protokollis, kui teil märkusi ei ole äh, ja kui märkusi ei tehta kuni protokolli heakskiitmiseni,